Good afternoon to all. tere pärastlõunat kõigile ja iseärani äh, kolleegidele Saksamaa Bundestagist. annan teile peatselt sõna, ma pean vabandama, et meie algus hilineb, ma tean, et Saksamaa, sakslased niimoodi asja ei aja. ma tean, et Äh, Saksa kolleegid tulevad siia õigel ajal ja kui neil on ette nähtud koosoleku algus kell kolm, siis nad algavad, aga see siin on Euroopa, tere tulemast Brüsselisse, me peame siin kõigi asjadega kaaluma, enne kui me alustada saame, aga nüüd, kui kell on juba kuus minutit kolm läbi, on mul väga hea meel kuulutada see koosolek avatuks ning esimene päevakorrapunkt on päevakorra projekti kinnitamine, kui vastuväiteid ei ole, siis võime selle kinnitatuks lugeda, niisiis kinnitame päevakorra, siis mul on mõningad teadaanded, ma tahaksin teile teatada, et avalik kuulamine Euroopa kodanike algatuse kohta toimub esmaspäeval, üheteistkümnendal mail kella kolmest poole seitsmeni ning seda kuulamist Äh, korraldab agrikomisjon koos meie komisjoni, keskkonnakomisjoni ja ITRE komisjoniga. ning äh, ma sooviksin äh, teid kõiki üles kutsuda sellele kuulamisele minema ning samuti teavitama sekretäriaati eelnevalt, kui te kavatsete sellel kuulamisel osaleda, selleks et me saaksime kõneaega kõige paremini jagada niisiis, ma loodan, et te olete nüüd kõik järgmise nädala kuulamise, kuulamisest teadlikud, kolmas päevakorrapunkt, muud küsimused neid ei ole ja nüüd on mul väga hea meel anda äh, sõna meie kolleegidele Saksamaa parlamendi äh, petitsioonide komisjon ja mul on väga hea meel, et siin on äh, proua Steinke, kes on siis selle komisjoni esimees meil äh, on äh, siiani olnud ja on ka edaspidi viljakas koostöö, viljakas mõtete ja kogemuste vahetamine. me oleme vahetanud siis äh, parimaid kogemusi ja pärast tänast, pärast sellist mõttevahetust, mis meil täna toimub, vaatab meie komisjon läbi terved rida Saksamaalt saadetud petitsioone Need puudutavad eh, siis Saksamaa teemasid ja ühe me edastasime teile ja ma arvan, et teid huvitaks eh, ise oma silmaga näha, kuidas siin Euroopa Parlamendis petitsioonide komitee eh, komme, nende petitsioonidega ümber käib. aga enne, kui me alustame, siis vastastikku huvipakkuvate küsimuste arutamist, see tähendab petitsioonide arutamist, tahaksin tänada petitsioonide komisjoni liikmeid Äh, Saksamaa Bundestagist ja samuti tahaksin tänada teie sekretäriaati ja personali selle toetuse eest, mida te osutasite Euroopa Parlamendi delegatsioonile, mis külastas Bundestagi möödunud aastal, siis mina veel selle komisjoni esimees ei olnud, aga ma loodan, et ka siis toimus väga viljakas mõttevahetus, nagu ilmselt tänagi. Äh, Euroopa Parlament viis möödunud aastal läbi uurimuse selle kohta, kuidas siis äh, petitsioone käsitletakse ning me üritasime õppida siis teiste Euroopa riikide parlamendi kogemustest. Bundestagi petitsioonide komisjon kutsus meie komisjoni liikmeid endale külla ja ma olen kuulnud kolleegidelt, et sellest külaskäigust oli väga palju kasu ning äh, sekretäriaadi kolleegid äh, said sealt väga palju häid ideid selle kohta Äh, kuidas veelgi parandada äh, petitsioonide käsitlemise protsessi Euroopa Parlamendis. tulevikus oleks võib-olla huvitav vahetada ka mõtteid sellel teemal, kuidas me saaksime äh, veelgi paremini kasutada just nimelt petitsioone õigusloomealases protsessis, selles, kuidas me saaksime siis teha koostööd ja tõhustada ko koostööd õigusloomealaste komisjonidega, kes siis tegutsevad erinevatel val-, erinevates valdkondades siin kojas ja samuti on äärmiselt oluline vahetada infot eh, petitsioonide kohta, mis puudutavad Euroopa Liidu pädevusi ning eh, on seotud ka riiklike, regionaalsete või kohalike pädevustega. niisiis, tahaksin tänada teid võimaluse eest teilt õppida, teie seisukohti ära kuulata ja äh, tahaksin teid tänada nii sekretäriaadi nimel kui ka nende kolleegide nimel, kes teid külastasid ja ma võin teile kinnitada, et me toetame teid samamoodi, kui äh, teil meiepoolset toetust vaja on, nii et, et äh, võtke meiega siis ühendust. ja nüüd äh, natukene ka petitsioonide esitamise õigusest Euroopa Parlamendis äh, vastavalt artiklile kakssada kakskümmend seitse aluslepingus ja artiklile nelikümmend neli põhiõiguste hartas on igal Euroopa kodanikul ning igal Euroopa residendil õigus esitada petitsioon Euroopa Parlamendile küsimustes, mis puudutavad Euroopa Liidu tegevust. ning äh, just nimelt äh, selles kontekstis siis meie komisjon tegutseb ja ma kinnitan, et me teeme oma parima selleks, et uurida siis neid juhtumeid, millele petitsioonide esindajad meie tähelepanu juhivad. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal sai meie komisjon jah, äh, äh, kaks tuhat seitsesada üheksateist petitsiooni, seda on väga palju äh, kõige suurem osa nendest petitsioonidest puudutasid asju, mis on seotud keskkonnaga Äh, neile järgisid põhiõigustega seotud küsimused ja samuti ühisturuga seotud küsimused, samuti õiglus ja sotsiaalsed küsimused on samuti olulised ja samuti küsimused, mis on seotud ähm, rahaga ja raha äh, finantsteenustega. meie oleme ka see komisjon, mis vastutab suhete eest Euroopa ombudsmaniga ning me korraldame ombudsmani valimisi samuti mängime me olulist rolli Euroopa kodanike algatuste vallas. meie aitame siis äh, organiseerida avalikke kuulamisi nendel teemadel, kus algatused on osutunud edukaks ja te teate, et need edukad algatused on siis need, mis on saanud üks miljon allkirja seitsmes erinevas liikmesriigis Äh, ma võiksin teile kõnelda üsna palju sellest, mida me siin teeme, aga ma olen kindel, et enne siia tulekut te tegite juba oma kodutöö ära, nii et, et äh, tahaksin juhtida tähelepanu äh, ähm, asjale, mis meid eriti uhkeks teeb, nimelt me oleme teinud väga suuri edusamme sellest ajast saadik, kui me hakkasime oma koosolekuid internetis üle kandma see tähendab seda, et kodanikud kõigis kahekümne kaheksas liikmesriigis saavad jälgida arutelusid, mis petitsioonide komisjonis toimuvad, nad saavad jälgida arutelusid oma petitsiooni üle, seda juhul, kui nad ise kohale tulla ei saa või lihtsalt siis, kui neile see asi huvi pakub. me oleme loonud ka uue veebiportaali, millest on tulevikus palju kasu. see portaal annab infot äh, petitsioonide kohta ja ka selle kohta, kuidas petitsiooni tegelikult esitada Äh, see toetab ka juba olemasolevaid petitsioone ja äh, seda, mida erinevates valdkondades tehakse. Äh, meie komisjon oli, ma tean, et teie komisjon oli online petitsioonide vallas esirinnas ja seetõttu huvitab meid väga teie kogemus ja teie kogemustest õppimine nii et, et ähm, meil oleks samuti väga huvitav arutada äh, seda, kuidas äh, mõlemates komisjonides petitsioone käsitletakse, kas me teeme seda samamoodi või läheneme me kodanike petitsioonidele erinevalt. ja samuti võiksime rääkida ka sellest, äh, kuidas laiendada ja tugevdada meie koostööd ning võib-olla võiksite meile rääkida sellest, kas, äh, mida te arvate sellisest petitsioonide komisjonide võrgustikust, äh, kuhu kuuluks siis ka meie koja petitsioonide komisjon, kas sellise võrgustiku mõtet tasuks kaaluda? niisiis, ühtekokku ma usun, et äh, äärmiselt oluline on silmas pidada seda, et parlamendid valitakse selleks, et nad teeniksid kodanikke ning äh, edendaksid ja väljendaksid Euroopa kodanike huve. ning äh, seda aitab saavutada nii petitsioonide protsess kui ka kodanike algatuste protsess, äh, sest tegemist on siin teemadega, millele kodanikud ise juhivad meie tähelepanu ja nõuavad, et me nende teemadega tegeleksime. niisiis, ma tõesti loodan, et meil on täna selline rõõmus päev ja Äh, nüüd äh, annaksin siis sõna äh, kõigepealt delegatsiooni juhile, proua Steinkele, palun, teil on sõna. lugupeetud proua Wikström, lugupeetud kolleegid, kõigepealt tahaksin kogu südamest teid tänada, tahaksin tänada härra Jaari ja härra Viilandit, et te olete meid kursis hoidnud petitsioonide komisjoni tööviisiga Äh, ja äh, tahaksin tänada ka teie komisjoni talitusi, mul on väga hea meel, et me saame täna siin ühiselt äh, koos olla ja rääkida petitsioonide komisjoni tööst. eelmisel valimisperioodil meil juba algas kahe komisjoni vaheline dialoog, juba siis me saime aru, kuivõrd oluline on vahetada teadmisi üksteise toimimisviiside kohta mis puudutab nüüd Saksamaad, siis petitsioon Äh, vaadatakse läbi nii äh, liidumaade tasandil kui ka siis föderaalsel tasandil. Äh, see tähendab, asjad kuuluvad siis kas liidumaade pädevusse või siis on tegemist asjaga, mis on föderaalses pädevuses, nii et, et meil on väga rangelt eraldatud Saksamaal see, kes millise petitsiooniga tegeleb ja iga siis tase, igal tasemel siis tegeldakse konkreetsete petitsioonidega Äh, näiteks äh, kui äh, meie jaoks on äärmiselt oluline, et me parandaksime suhteid meie komis-, petitsioonide komisjonide vahel ja teie komisjonide vahel, kuidas me saaksime koostööd teha, kuidas me saaksime omavahelist suhtlust veel parandada Euroopa ombudsmanide võrgustik ähm, on, ähm, on meile ka abiks, äh, selle, selle küsimuse juurde ma tulen tagasi ja ka teie, proua esinaine, mainisite, keda küsimus. Äh, see dialoog meie vahel on äärmiselt oluline ka sellepärast, et äh, et me saaksime oma seisukohti, vaen minu asetäitja härra Stoerhain ja kolleeg härra Baumann olid kohal ka meie eelmise kohtumise ajal ja ma arvan, et ka teie hulgas on neid, kes eelmisel kohtumisel kohal olid eh, jah, parlamendis on petitsioonide komisjonil täita väga oluline roll, me näeme, kuidas seadused kodanikele mõjuvad eh, ja me eh, meie komisjoni siis esindavad koha, kodanikud just nimelt oma kaebusi, mis nende seadustega on seotud Ähm, me, need seadused võivad puudutada näiteks tervishoidu, pensione, pensionireformi, tuumaõnnestust Fukushimas ähm,. Äh, äh, igasuguste selliste asjade puhul pöörduvad kodanikud siis petitsioonide komisjoni ja meie äh, üritame neid aidata Äh, mina olen äh, ise tegelenud inimeste liikumise kogu probleemiga äh, erialakomisjonides ja võiks öelda, et petitsioonide komisjon on omamoodi parlamendi visiitkaardiks. oma tegevusega me näitame siis kuidas me praktiliste probleemide puhul kodanike muredega ümber käime ja meil on kolm peamist suunda, kuidas oma tööd siis kokku võtta. Äh, kui kodanikel äh, tunnevad ebaõiglust, siis me peame neid aitama. Äh, teiseks, meie ülesanne on üritada siis pakkuda kodanikele rahuldust ja neid ka rahustada siis, kui abi võimalik ei ole ja me peaksime vaatama põhjalikult ka kõiki seadusand-, seadusi, millele siis kodanikud oma petitsioonidega meie tähelepanu on Eh, juhatanud ja tahaksin rääkida võib-olla kõige rohkem just nimelt sellest rahuldamise, kodanike rahuldamise funktsioonist. Eh, eh, väga oluline on, et igasugused seadused ja määrused leiaksid tõesti korrektset rakendamist Eh, kui petitsiooni läbivaatamisel selgub, et eh, seadust ei ole võimalik muuta, eh, siis peame meie kodaniku veetma ja sundima teda selle olukorraga leppima. ja see on tihtipeale väga keeruline jah, ja, ja tihtipeale me saame kolleegidelt ka, või inimestelt ka kirjad, jah, te ei saanud mind küll aidata, aga aitäh, et te vähemalt üritasite midagi teha ja minu arvates on see äärmiselt oluline, et niimoodi kasvatada kodanike usaldust poliitiliste institutsioonide vastu. Äh, see on äärmiselt äh, oluline ja äärmiselt aktuaalne teema. me äh, peame olema väga tänulikud, et inimesed petitsioonidega meie poole pööravad ja see näitab, et nad ei soovi mitte üksnes oma probleemide lahendust, vaid nad soovivad ka osaleda poliitilistes protsessides. Äh, ja võib-olla äh, räägiksin ka mõningatest olulistest asjadest meie töö. Äh, me saame kuskil kuuskümmend tuhat petitsiooni, kuus tuhat petitsiooni aastas ning enamasti puudutavad need siis siseministeeriumit, justiitsministeeriumit, tarbijakaitse asju, tervishoiu asju kuskil, kuskil viis protsenti on asjad, mis meie pädevusse tegelikult ei kuulu ja mis ja kui on tegemist mingi asjaga, mis ei kuulu küll meie pädevusse, vaid näiteks liidu, liidumaa pädevusse, siis edastame selle petitsiooni neile või siis ka Euroopa Parlamendile ning me oleme tavaliselt määranud siis iga petitsiooni eh, raportööriks kaks inimest, ühe siis koalitsiooni poole pealt ja teise opositsiooni poole pealt ja lõplikku otsust iga Äh, petitsiooni kohta langetatakse siis äh, kogu komisjoniga äh, ja võib öelda niimoodi, et meil on siis tõesti kõige laialdasem võimalik pädevus petitsioonide küsimusel ning mõnikord suuname ka siis mõned petitsioonid siis valitsusele selleks, et neilt abi taotleda. niisiis, niimoodi ühiselt suudame me üsna palju saavutada me, me siis äh, tihtipeale on meil komisjonis ka valitsuse esindajad äh, kohal, kui me oleme valitsuselt abi palunud ja äh, tihtipeale tõesti me toimime mingis mõttes sellise korrektsioonimehhanismiga me teavitame siis nii valitsust kui ka fraktsioone esinevatest probleemidest ja kahe tuhande viieteist, viiendast aastast on meil olnud siis ka võimalus petitsioone esindada elektrooniliselt ja see ja kuskil nelikümmend protsenti kõikidest petitsioonidest jõuavad meile siia äh, just meieni sellel teel ja meil on ligemale üks koma kaheksa miljonit kasutajat, kes siis käivad sellel veebilehel Äh, ning äh, ma arvan, et see portaal on äh, palju kaasa aidanud sellele, et meie komisjon on kodanike hulgas üha rohkem ja rohkem tuntud ja nüüd räägiksin siis sellest, mis meile eriliselt huvi pakub. meid huvitab, kuidas Euroopa Parlamendi petitsioonide komisjon tegeleb nende petitsioonidega, mis meie neile edasi saadame. võib-olla võiks luua mingi tagasisidesüsteemi ja ma arvan, et sellest oleks meie töös palju kasu, äh, kui me teaksime, mis te nende petitsioonidega, mis te meile olete, meie te, teile edastada olete teinud. ja siis veel üks asi saaks, see petitsioonide menetlus on tõesti väga formaalne, see võtab tõesti tihti palju, väga palju aega ja võib-olla võiks seda süsteemi natuke lihtsustada, sellepärast et äh, töö tasandil mingit paremat suhtlemist sisse seada. meil Saksamaal selline süsteem juba on, mis üsna hästi toimib ja kallis, ähm, äh, kallid kolleegid, nii palju siis minu poolt sissejuhatuseks ja muud, äh, muud asjad saame võib-olla juba arutelu käigus selgeks rääkida ja ma olen valmis vastama ka küsimustele, aitäh tähelepanu eest! suur tänu! ja see on tõesti huvipakkuv. nüüd algab arutelu saadikutega ja kõigepealt koordinaatorid saavad sõna. Peter, kas sina tahad alustada? jah, ma alustan. jah, äh, mul on väike eelis, sest meil juba väike jutuajamine täna teiega toimus. Äh, <clears throat> lugupeetud kolleegid Bundestagist ja igatahes tere tulemast südamest teile. jah, äh, <clears throat> ma tean, et kõigile meeldis see küllakutse. Te ütlesite, et te olete ka nagu seismograaf kodanike jaoks Bundestagi oma komisjonis ja ma arvan, et petitsioonide komisjon just on parlamentides see komisjon, kes on kõige paremini informeeritud sellest, mida rahva hulgas arvatakse, mida seal, mis seal toimub. kaks asja. kaks märkust minu poolt. jah, meil on ühed ja samad eesmärgid võimalikult kiiresti petitsioonid läbi menetleda ja me anname abi eh, üksikjuhtudel, me oleme ka lepitajad, juhime tähelepanu rikkumistele ja samas mitte alati ei ole petitsiooni esitajad meie tegemistega nõus, ei ole rahul ja mm, läheb vastastikuseks petitsioonide vahetamiseks. jah, mm, on vaja kiiresti tegutseda vastastikku tõendeid tuua ja äh, ametlik äh, menetlus äh, toimub, aga tähtis on, et kõik võimalikult kiiresti ikkagi sujuks. ja mul on küsimus, proua Vikström juba viitas ka sellele, nimelt me üritame, kuna me teame, et igapäevatöös on ka meil puudusi, et üritame eh, välja arendada võrgustikku petitsioonide komisjonidest Euroopa Liidus. kuidas teie, eh, proua Stanke, leiate, kas see on asjakohane ja kas see eh, on meie eesmärkide huvides? suur tänu ma ei näinud, et keegi rohkem sõna sooviks ja ma olen rõõmus selle üle, sest aega on meil vähe. härra Martin. suur tänu teile, proua esimees. ma lähen kohe asja juurde. nagu seda just hetk tagasi öeldi, me võitleme kõigi kodanike õiguste eest ning kuna mul on rõõm ja au pöörduda Bundestagi liikmete poole, siis ma esitaks kolm küsimust, mis puudutavad noorsooametit. ja sellega seoses on meil esitatud äärmiselt palju äh, petitsioone ning äh, seda ka paljude Euroopa äh, kodanike poolt, kes väidavad, et nad on noorsooameti ohvrid. isiklikult tegelen umbes tosina sellise juhtumiga. <clears throat> ma teen äh, kiiresti, mul on kolm konkreetset küsimust teile. mul äh, on esitatud mitmekümneid küsimusi, nii et ma tõstan neist esile kolm, mis tunduvad olevat kõige olulisemad. millisel põhjusel kasutab äh, Saksamaa sellist õiguslikku äh, menetlust seda siis pereõigusega seotud kohtuotsustes. teine küsimus, miks peab Saksamaal äh, peab pöörduma perekohtute poole, et ehm, administratiivotsus eh, küsimärgi alla seada, sest tegemist on administratiivse asutusega. kolmandaks, kuidas mittesakslastest vanemad saavad tõestada, kui nad soovivad oma lapsega kohtuda, keda nad ei ole kaua näinud, et nad ei kavatse seda, eh, teda ära röövida. tegemist eh, on siis mõningate inimestega, kelle olukord on äärmiselt traagiline, nad ei ole aastaid saanud oma lapsi näha nad äh, tohivad neile elatist maksta, kuid kohtuda mitte, nii et kui saaksite vastata, siis palun, oleks see teist väga kena. Thank you very much. suur tänu. ja nüüd Eleonora. Sì, grazie. Anch'io volevo... ma tänan. minagi kasutan võimalust ja esitan ühe küsimuse aga petitsioonide arv, mis te saate keskkonna teemadel, pakub mulle huvi. ma ei ole päris kindel ikkagi arvus, kui palju neid on. mulle eh, tundub, et see on praegu nagu erinev sellest arvust, mis meil Euroopas menetletakse ja veel üks küsimus, see puudutab puudutab ka petitsioonide arvu, on seotud selle küsimusega. ja kui nüüd äh, tegemist on perekohtu ja jugendamti teemadega, Euroopa Parlament saab pidevalt petitsioone, mis on seotud nende asutustega, tihtipeale me ei saa korralikult äh, vastata, sest need on institutsioonid, mida väga raske on meil käsitleda. kas teie saate nendel teemadel ka suure arvu petitsioone eh, Bundestagis. härra Wojciechowski. Dziękuję bardzo. Ja chciałem e, poprzeć... E, Suur tänu. Mina tahan toetada e, neid petitsioone, mis puudutavad Jugendamti, aga mitte ainult Saksamaa institutsioone. See probleem ei piirdu Saksamaa institutsioonidega. see on üks üldine küsimus, mida mina näen järgmiselt. me võtame lapsevanematelt lapsed ära ja see on hullumeelsus, mida me näeme kõikjal Euroopas. tihtipeale on põhjused pisikesed ja kõik see toimub põhjendamatult ja on väga julm. tulemuseks on sügav meeleheide just lastel. ja me võtame vastu igasuguseid konventsioone, mis on suunatud julmuse vastu ja väärkohtlemise vastu ühelt poolt, aga teiselt poolt me näeme, kuidas riik toetab ka seda julmust Need juhtumid on tõesti dramaatilised. ma olen ikka ja jälle käsitlenud neid ja pean tunnistama, et mõnikord mul on selline tunne, et tegemist on lausa nagu maffiaoperatsioonidega lapsed võetakse ära peredelt, kes ei ole üldse mingisugused patoloogilised perekonnad, mitte mingi tõlgenduse järgi sest patoloogilistest perekondadest pärit lapsed võivad olla juba kahjustatud, aga ära võetakse ka lapsi hästi toimivatest perekondadest, sest neid lapsi on kergem lapsendada. ja see on hullumeelsus, mis toimub Euroopas. ja öö, läheb öö, üle mõistuse. ma olen näinud väga palju tragöödiaid peredes just sellistel põhjustel. nii et meil tuleb midagi Euroopas ette võtta, et see hullumeelsus lõpetada. ma tänan. kas on veel keegi, kes sõna soovib, äkki Bundestagist keegi soovib sõna? Yes, oh sorry, I didn't see you. vabandust, proua Štanoka, ma ei märganud teid. Then please if ja kui keegi Bundestagis sõna soovib, siis andke aga märku. üks küsimus veel. kolleeg siin tõstatas küsimuse Jugendamtist. jah, see on tegelikult riikidevaheline küsimus, kui meie sellega tegelema hakkame. perekonnad, kelle liikmed on erinevate riikide kodanikud. minagi käsitlesin ühte juhtumit ja mis, see puudutas ka petitsiooni eh, ja Saksamaad ja keskkonnaprobleeme. ja see on rahvusvaheline, nimelt pruunsöö kaevandamine Lusitsis. ja Vattenfall on see, kes seda kaevandamist teostab. Eh, Rootsi riigifirma me oleme selle ökoloogilise katastroofi üle, mis nad on tekitanud, kuulamisi kuulan, korraldanud ja kaks nädalat tagasi no, ma olin ka seal ja teie olete ka saanud meilt petitsiooni tegelemaks selle teemaga no.. suur tänu ja nüüd ma annan sõna proua Vobe Kaiserile. jaa, ma tänan nüüd, kuidas Saksamaal laps äh, võetakse vanematelt ära, kuidas hooldusõigus ära võetakse, meil on menetlus ette nähtud äh, ja sellega tegeleb meil perekonnakohus, väga kõrged äh, lävendid on, enne kui tohib ära võtta äh, Äh, lapsevanematelt hooldusõigus oma lapse üle, see kestab väga kaua, see protsess. ja lapsendamine äh, toimub Saksamaal äh, ainult sellisel juhul, kui lapsevanemad on sellega nõus ja ilma lapsevanemate nõusolekuta ei saa lapsevanematelt hooldusõigust ära võtta ja last panna lapse kodus, laste kodusse või kasuperesse jah, nii et lapsendamine toimub ainult sellisel juhul, kui lapsevanemad sellega nõus on. nüüd Bundestagis seetõttu on meil vähe analoogseid juhtumeid, äh, kuna kõik saab juba selguse Jugendamti tasandil ja ka kohtutes. ma tänan. ja nüüd on mul võimalik anda tagasi sõna minu Saksa kolleegile vastamaks tõstatatud küsimustele. ja siis hakkame tööle ja teil on võimalus Bundestagist vaadata, kuidas meie käsitleme petitsioone siin komisjonis. jah, Jugendamti küsimus, minu kolleeg juba vastas teile, jah, siin on pädevused ette nähtud ja ma viitasin sellele ka oma ettekandes nimelt eh, see on teema, millega tegeletakse liidumaa tasandil ja mis puudutab keskkonnapetitsioone, eh, siin ma ei saa konkreetselt eh, arvu teile tuua, aga loomulikult Bundestag menetleb neidki vastavalt sisekorrale ja meil on aastaaruanne, kus on need andmed kõik olemas ja ma võin selle teile saata, siis te näete kõiki neid arvusid. mis puudutab nüüd petitsioonide komisjonide võrgustikku, siin ma olen üsna avatud sellele ettepanekule. Euroopa Ombudsmani institutsiooniga on meil väga tubli koostöö äh, toimunud ja äh, ombudsmani ka koostöö on sujunud ja nüüd, mis puudutab võrgustikku, äh, täht-, tähtis on, kui see koostööd veelgi süvendab, väga teretulnud. nii et ma arvan, et see on hea algatus kogu Euroopale. nüüd, mis puudutab eh, kontrolli sekretariaadi kaudu, jah, ma arvan, et sekretariaat, see on väga hea, sest sekretariaat on see, kes ette valmistab ja järelkontrolli teostab. nii et eh, väga hea on, et nad seda teevad, sest parlamendisaadikutel on vähe aega, nii et kõik on vaja üle kontrollida ja siis saab toimuda ka hea koostöö. nii et ma arvan, et need küsimused mulle esitati ja nendele ma ka vastasin, nii et tänan kõiki. nii et huviga nüüd vaatame, kuidas te siin istungit peate oh, ma arvasin, et kulub nii palju rohkem aega ja sellepärast ma isegi ühe kolleegi tahtsin sõna ära võtta, aga nüüd ma annan talle siiski mõned sekundid. härra Marten, palun, väga lühidalt. You, you have it, but don't keep it. jah, palun. suur tänu teile, ma räägin väga lühidalt, sest kokkuvõttes ei ole külalised just selleks, et spetsiifilistes küsimustes äh, rääkida äh, kuid ma kahjuks te ei vastanud minu küsimusele, et asi pole lapseröövis, vaid kuidas respekteeritakse mõlema lapsevanema õigusi, sest äh, laps, Saksamaal on, äh, ei ole mitte see äh, süütuse presumptsioon, vaid süüdi olemise presumptsioon. me peaksime sellest ikkagi põhjalikumalt rääkima, ma lõpetan siin, aitäh, proua esimees. ma ütlesin äsja, et see on liik-, kohtumaade pädevuses, meie sellega ei tegele Bundestagis, kui kõneks on lapsevanemad. ja sellepärast minu vastus oligi nii lühike. Te ei ole jah, sellega rahul, aga nii see on. pädevus on selgelt piiritletud ja nii me töötamegi. komisjonid liidumaa tasandil ja Bundestagis. tänan, proua Stenke. ja ma juhtiksin tähelepanu mõlema komisjoni delegaatidele, et Bundestag on meile saatnud petentsioone siia ja need on just Euroopa Liidu mõõtmega petentsioonid ja seal on huvipakkuvat ja kasulikku eh, informatsiooni ja küsimusi Euroopa Liidu, Euroopa Parlamendile, küsimustes, kus parlamendil on pädevus. aastal kaks tuhat kolmteist ja neliteist saime me Bundestagilt viiskümmend petitsiooni. seda on üsna palju. nii et arvestades, et liikmesriikide parlamentides on petitsioonide komisjonid ja koostöö võiks olla parem omavahel, eh, mõnede parlamentidega Bundestagis ujub meie koostöö suurepäraselt, aga on ka selliseid parlamente, kus petitsioonide komisjon ei ole, kus on hoopis teistsugune struktuur ja Rootsi on üks selline riik nii et võib-olla see suurepärane koostöö saaks olla inspiratsiooniks koostöös teiste liikmesriikide parlamentidega. tahtsin lihtsalt sellele tähelepanu juhtida. ja nüüd ma olen tõesti eh, tänamas teid teie avalduste, teie küsimuste ja ettepanekute eest tulevikuks. nii et mõtleme koostöö peale, kas selle võrgustiku kaudu mis on juba ombudsmani raamistikus olemas, aga ma usun, et väga palju annab veel ära teha. nii et selle päevakorrapunktiga me oleme lõpule jõudnud ja lähen järgmise päevakorrapunkti juurde, see on viies. see on petitsioon null üheksa viis neli murd kaks tuhat üksteist. Saksa kodanik on eh, esitanud petitsiooni ebavõrdse kohtlemise kohta Austrias Felbertauerni tunneli teemaksu puhul. kuna petitsiooni esitaja ei ole kohal, siis võib-olla ja loodetavasti ta jälgib meie komisjoni kohtumist kodus, mugavalt oma sohval või äkki büroos. ja mul oleks hea meel selle üle, kui ta seda teeb nii et ma ei anna petitsiooni esitajale sõna, kes kodus praegu on, aga selle asemel annan sõna komisjonile, Hanna Fredrik Rasmussenile. Eh, suur tänu, proua esimees. mittediskrimineerimispõhimõte artiklis kaheksateist Euroopa Liidu toimimise lepingus on põhimõtteline see tähtsusega Euroopa Liidu jaoks päritolu, kodakondsuse põhine diskrimineerimine on ähm, Euroopa lepingutega keelatud. Lei-, äh, komisjon leiab, et Felbert Auerni tunnel, nii tunneli ähm, äh, maksustamise küsimus ähm, diskrimineerib teisi Euroopa kodanikke, mistõttu on alustatud ka kohtuprotsessi Ostra vastu vastavalt kohtupraktikale ja vastavalt artiklile kaheksateist Euroopa äh, toimimise lepingus on keelatud mitte ots-, ainult otsene äh, äh, äh, kodakondsuse põhine diskrimineerimine, vaid ka kaudne diskrimineerimine, mille aluseks on elukoht või reguleeri-, <clears throat> sõiduki registreerimiskoht. ning selle kohta on esitatud kolm arvamust kaks tuhat üksteist, kaks tuhat kolmteist, kaks tuhat neliteist. vastavalt viimasele arvamusele Äh, vastuseks viimasele arvamusele võeti vastu äh, uus otsus, mis puudutas sõidukite maksustamist. Äh, komisjon võttis arvesse seda meedet ning diferentseerimine registreerimise päritolu koha järgi, vaid selle asemel on, kasutatakse siis üheaastase kasutusega eh, kleebist, mille, eh, mis eh, tunneli tihedatele kasutajatele tunneli kasutamise odavamaks muudavad, kuid see komisjon seoses teatud puudujääkidega ikkagi otsustab selle, selles juhtumi edasi saada kohtusse, sest leidakse, et täielik maksuvabastus Ida-Tiroli elanikele on ebaproportsionaalne ning seda ei õigusta äh, avaliku huvi äh, selgitus. aitäh. suur tänu teile lühikese ja äh, ülevaatliku täpse ülevaate üle ning annan nüüd kolleegidele sõna. Peeter Jaar. Peeter, palun jah, mina äh, olen äh, kolleeg Beckeri asemel täna siin, tema on Austrias ja ei saanud kahjuks siia tulla täna. ja äh, ma mõtlen ka sellele, et Saksamaal käivad praegu tõesti ka arutlused teemaksu üle, nii et, et tegemist on tõesti põnitava teemaga ja mul on väga hea meel, et komisjon on siin tõesti asjale põhimõtteliselt lähenenud, sest küsimus on ja diskrimineerimisest ja nii palju, kui mina tean, on Austria äh, kahekümne neljandal novembril juba seda süsteemi muutnud. Äh, komisjon on meile kinnitanud, jah, tõepoolest see on tõsi, süsteemi on muudetud, aga siiski mitte sõiduautode jaoks. Äh, selline, see diskrimineerimine, millest petitsiooni esindaja räägib, siis sõiduautode diskrimineerimine Äh, kas see komisjoni arvates ei ole siis äh, piisav, et diskrimineerimisena kvalifitseeruda? Äh, kuidas, kuidas teie seda näete, see on otsustamise jaoks ju oluline. minu arvates on komisjon seisukohal siiski, et petitsiooni esitajal on õig-, õigus, diskrimineerimine toimu-, on aset leidnud ja teine, jah, Austria on süsteemi muutnud, aga mitte sõiduautode osas ja kolmas punkt on, et mida nüüd siis teha ja siin ootan komisjoni vastust, aitäh. Anybody else that would like to take the floor on this? Eh, kas keegi soovib veel sõna? ei soovi? kui ei soovi, siis teeksin ettepaneku teha järgmist, kuna komisjon on alustanud rikkumismenetlust ning eh, kogu asi on saadetud Euroopa kohtusse, veel ei ole, veel ei ole, aga see saadetakse sinna, jah. jah otsus äh, kohtusse tahtmise kohta tuleb veel langetada, aga rikkumismenetlus on alunud. komisjon sellega tegeleb. Äh, disproportsionaalsete meetmete ja diskrimineerimisjuhtumi pärast ning ainus otsus, äh, me saame langetada, on, et petitsioon on, jääb nii-öelda avatuks ning ja, ja, ja siis jätkame vastavalt sellele, mida Euroopa otsus, koht, kohus otsustab, teavitame ka petitsiooni esitajad sellest eh, ning teatame ka seda, mismoodi see menetlus alates tänasest edasi jääb, läheb. aitäh. järgmisena, järgmine petitsioon, see on eh, kaksteist kaheksakümmend üks, mille esitas Saksa kodanik BR, mis puudutas eh, siis eh, postmüügi apteeki poolt müüdavaid eh, ra-, ravimeid täna ei ole seda petitsiooni esindajat meiega, loodetavasti kuulab ta meid, meid interneti vahendusel, annan nüüd sõna proua Fredriksonile Euroopa Komisjonilt ja suur tänu teile. petitsioon puudutab Saksa seadust, mis võeti vastu kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal ning äh, Saksa õiguslikud sätted näevad ette, et äh, äh, et seadus puudutab ka ravimeid, mis asuvad väljaspool Saksamaad Saksa tarbijale. petitsiooni esitajad äh, Ehm, toetab ka üks teine petitsioon, mille esitas komisjonile eh, väljaspool eh, Saksamaal asuva apteegi poolt, mis seni saatis ravimeid Saksamaale. komisjoni teenistused on alustanud üle-euroopalised eh, pilootmenetlust, saatnud järelepärimised Saksamaale, Saksamaa vastas <clears throat> menetlused ei, menetlusi ei peetud piisavalt rahuldavaks ning äh, Ehm, pöördusime Saksamaa poole kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, ehm, see paludes selgitusi uute seaduste kohta, Saksamaa vastas kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ning eh, esitas ka õigustuse kasutusele võetud meetmete kohta. Ehm, eh, see puudutas siis, et eh, rahvatervise kaitset, põhjendus Eh, meditsiinitoodete, ravimite kvaliteedi kohta, mida müüakse Saksamaa territooriumile. võtsime teadmiseks need selgitused Saksa võimuesindajate poolt ning eh, kui eh, kõik andmed on koos, siis otsustatakse, kas lõppkots-, lõpplahendus saadetakse Saksamaale või mitte, võib-olla saadetakse seda siis Saksa kohtule, mis edastab äh, Äh, need küsimused Euroopa Kohtule ning siis äh, otsustame, kas tegemist on täpselt sama küsimusega, nii et võib-olla ei jõua see kohtusse läbi Euroopa äh, Komisjoni, vaid hoopis läbi Saksa enda kohtu. ja kolleegid, kas keegi soovib sõna võtta? okei okay discussion unnecessary no,. arutelu osutub ebavajalikuks, nagu ka eel-, esimesel puhul eh,. on oodata kohtuprotsessi, kuid Saksa kohus on siis see, kes eh, saadab selle edasi Euroopa kohtus arvatavasti. nii et teeme samamoodi eh,, jälgime hindamisprotsessi ning seda, kuidas asi kohtuni jõuab ning äh, kas ja kui on edasist informatsiooni, siis kindlasti komisjon edastab selle meile. suur tänu. järgmine päevakorrapunkt puudutab petitsiooni äh, kakskümmend viis, nelikümmend viis, esitas äh, John Hildebrandi poolt Saksa üliõpilase ebavõrdse kohtumise kohta Hollandis. Ähm, petitsiooni esindajad pole siin, kuid komisjoni äh, esindaja on siin, kes sõna saab. suur tänu teile, proua esimees. Eh, siin on tegemist saksa rahvusest üliõpilasega, kes eh, õpib Hollandis ning ta palub, et eh, teda koheldaks transpordikulude osas samamoodi nagu Hollandi päritolu üliõpilasi. meie jagame petitsiooni esindaja seisukohti Eh, sellega seoses on esitatud mitmeid sarnaseid eh, kaebusi, komisjon eh, toetab seda küsimuse esitust vastavalt artiklile kaheksateist Euroopa toimimise lepingus ning vastavalt ka direktiivile kakskümmend kakskümmend kaheksa, mis räägib inim-, Ehm, residentide õigustest teistes liikmesriikides. Euroopa Komisjon pöördus Euroopa Kohtu poole ja, ja seda möödunud aasta maikuus ja eh, see, see eh, menetluse eh, number oli C kolmkümmend kolm kaks tuhat neliteist ning ehm, Eh, praegusel hetkel asjaga seotud liikmesriigile komisjoni seisukohaga nõus, leitakse, et tegemist on ülalpidamiskuludega, komisjoni meelest eh, üliõpilase transport eh, on küsimus siiski pisut teine, sest see puudutab seda, kuidas minna kooli ja sellega seoses on tegu teistsuguste kuludega kui elam-, ülalpidamiskulud ning ootame nüüd komisjoni ka kohtuotsust ja sealt selgub, kas siis selle kohtuotsuse läbi on e, petitsiooni esitaja probleeme e, lahendatud. kolleegidele on võimalik sõna anda ja härra Jaar. E, jah, meie saksa kolleegid, meil on täna siin põhiliselt just saksa asjad päevakorras. kui Eh, jah, asi läheb niimoodi edasi ja kui komisjon on tõesti kõik asja väga eh, hästi sõnastanud, et eh, kui liikmesriik ei ole nõus komisjoni seisukohaga, siis tuleb pöörduda kohtusse. jah, siis peame ootama, kuni asi sinnamaani jõuab. And I see nobody else. näen, et keegi teine sõna ei soovi nii et ootame siis kohtumenetluse eh, edasist arengut, petitsioon jääb avatuks, seda on meil võimalik teha. nii et eh, täna on meil tõesti üsnagi lihtsad juhtumid ja ärge uskuge, härra Bundestagi liikmed, et eh, see on siin lihtsalt sellepärast, et teie visiit oleks võimalikult meeldiv, see mõnikord lihtsalt läheb nii. tavaliselt äh, ei äh, ole ka nii palju äh, kohtusse pöördumisi, aga täna meil nii on. ja üks hetk, palun. Wait, I'm just receiving mulle just öeldi, et järgmine eh, komisjoni esindaja on teel siia, me oleme tõesti eh, oma ajast ees, tavaliselt ei juhtu seda kunagi. tavaliselt eh, kolleegid soovivad väga sõna saada ja mitte sellest loobuda nii kiiresti, nii et tavaliselt ma vaatan ahastusega kella, täna aga see nii ei ole siis mina võin äh, selgitada, millest äh, juttu on. järgmine petitsioon on äh, kümme seitsekümmend üks aastast kaks tuhat kaksteist, mille on esitanud Saksamaa kodanik Bernhard Kletzenbauer, loodan, Peeter, et ma ütlesin õigesti. Saksamaa kodanik ja see puudutab geneetiliselt muundatud organisme ehk siis GMO-sid. ja see on üks eh, petitsioonidest, mis meile edasi saadeti eh, Saksamaa Bundestagi petitsioonide komisjonis, nii et see võiks teie jaoks huvitav olla. ning teie mälu värskendamiseks eh, nimelt siis petitsiooni esindaja palub, et keelustatakse GMO-d, ta leiab, et bioloogiline mitmekesisus kaob, ta kardab, et GMO-d ja looduslikud taimed riistuvad ning et tarbijad äh, on sunnitud tarbida oma ainult GMO-sid äh, ja kaob seega valikuvabadus. selline on tema mure. ta on mures ka sellepärast, et tekib seemnete ja istutusmaterjali tootjate monopol. tema äh, on tõesti mures. kahekümne teisel aprillil teatas komisjon, et ta äh, on äh, vastu võtmas äh, siis GMO-de teemalist GMO, teemalist õigusloomelist teksti ja annab suurema autonoomia ka liikmesriikidele otsustada GMO-de kasutuselevõtu kohta või mitte oma territooriumil. ootame nüüd komisjoni esindajat, et ta selgitaks, kuidas nemad seda Äh, näevad ja kas neil on lisainformatsiooni lisaks sellele, mille mina esitasin. kui keegi soovib sõna võtta, siis äh, sooviks midagi, mingi juttu või nalja rääkida, niisama meid lõbustada, siis äh, praegu on haruldane võimalus seda teha, kõhelge. Good, Mrs Stanke, please the floor is yours kommt jetzt keine Geschichte. ja ühtegi lugu ei tule, aga ma mõtleksin sellele, äh, kuidas meie äh, oma äh, komisjonis asju teeme meie siin istume komisjoni liikmetena reas ja meie taga istuvad meie siis kaastöötajad, siis on meil külalised veel ja siis viimastes ridades kõik asja vastu huvi tundvad kodanikud äh,. jah äh, ja Eh, see on päris hea küsimus eh, siin esimestes eh, ridades istuvad meie saadikud, siis sealpool istub nõukogu. aga nüüd on üks saadik otsustanud istuda nõukogu koha peale, siis on Bundestagi saadikud, siis on meil tavaliselt petitsioonide esindajad ja eksperdid. ma näen poliitika ja uuringute osakonna esindajat seal ning eh, siis õigustalitus on ka kohal alati. Nende esindaja on siin alati kohal ja siis veel teiste komisjonide inimesed ja siis seal päris taga istuvad eh, saadikute assistendid ja siinpool on meil siis kõik sekretariaadi liikmed. aitäh. ja komisjoni esindajad ka nii et, et siin äh, saalis on tõesti inimesed, kellel on palju teadmisi ja kogemusi ja isiklikke oskusi. ja mul on väga hea meel, et ma saan selle komisjoni äh, esimees olla ja äh, petitsioonide komisjoni liikmed, kuna tegemist ei ole õigusloomealase komisjoniga vaid komisjoniga, mis tegeleb äh, otseselt kodanike murede ja probleemidega, siis need äh, saadikud saavad olla ka teiste komisjonide liikmed, kus nad tegelevad õigusloomealaste äh, asjadega, nii et, et see komisjon on natuke teistsugune kui ülejäänud parlamendikomisjonid. okei okay., okei okay You know what, let's, let's cut the small talk. aga äh, lõpetame nüüd äh, niisama jutustamise, sest eh, mul on väga hea meel kutsu-, tutvustada Dorothy Andreid Euroopa Komisjonist, kes siis tegeleb petitsiooniga äh, kümme seitsekümmend üks aastast kaks tuhat kaksteist, palun. aitäh, lugupeetud esimees aitäh, et, et andsite meile võimaluse äh, selle petitsiooni osas sõna võtta. Äh, see petitsioon oli, äh, selle esitas härra Kletzenbauer ja see puudutab geneetiliselt muundatud organisme. me juba oleme andnud oma vastuse, aga täna teeksin siis kokkuvõtte meie vastusest ning viiksin teid ka kurssi uute arengutega, mis siis Äh, viimasest komisjoni kirjalikust vastusest alates aset on leidnud. kõigepealt tahaksin rõhutada seda, et meil on äh, olemas äh, täielik õiguslik raamistik, Euroopa seadused ja neid peetakse siis maailmas üheks rangemaks GMO-de vallas. Need seadused sätestavad, et kõigi GMO-de osas, enne kui neid saab turule tuua, tuleb Äh, läbi viia riskihinnang ja seda teeb siis ähm, Euroopa Toiduohutuse Amet EFSA. Äh, see asub Parmas ning ähm, samuti viivad hinnangud läbi, hindamised läbi ka veel liikmesriigid äh, seda tehakse siis iga GMO kultuuri põhjal eraldi ja tuginedes siis väga kõrgetele standarditele. selle kõige eesmärgiks on kaitsta inimestele ja loomade tervist ning keskkonda niisiis äh, selleks, et äh, riske hinnata, äh, palutakse, et loa taotleja esitaks kõik andmed ning need andmed on siis kirja pandud ka nendes suunistes, mis on koostatud Toiduohutusameti poolt ning need suunised neid äh, aja, on aja, neid ajakohastati keskkonnamõju osas siis kahe tuhande kümnendal aastal, niisiis need EFSA suunised äh, nõuavad siis, et äh, loa taotlejad esitavad info näiteks GMO kultuuride vastupidavuse ja invasiivsuse kohta Eh, siis võimalike eh, geenide ülekandumise kohta GMO-delt siis eh, traditsioonilistele taimedele ja, ja ka info kogu keskkonnamõju kohta nii sihtorganismidele kui ka mittesihtorganismidele. kogu see info tuleb siis loa taotlejale esitleda ja EFSA vaatab selle läbi tahaksin lisada veel, et kolmeteistkümnendal märtsil parlament ja nõukogu võtsid vastu uue õigusakti, mis puudutab GMO kultuure ning seal on ette nähtud siis mm, komisjonile kohustus mm, ajakohastada neid äh, suuniseid, äh, mille alusel siis EFSA tegutseb ja mille alusel taotleja peab siis infot esitama seda, seda nõuti siis kahe tuhande seitsmendal aastal ja sellega komisjon praegu tegeleb. niisiis, äh, niisiis loa taotleja äh, peab samuti äh, teostama siis järelevalvet keskkonnamõju üle, siis kui see toode on juba siis kasutusele lubatud, nii et, et on vaja ka sellist seirekava Eh, ning need seirekavad jällegi esitatakse eh, komisjonile, EFSA-le ja ka liikmesriikidele, mis need kõik läbi vaatavad. Eh, niisiis EFSA, võib juhtuda, et EFSA nõuab, et loa taotleja muudaks oma seirekava ja komisjon pöörab sellele ka väga suurt tähelepanu me oleme jah, ka petitsiooni esindajatega nõus, et tarbijatel peab olema vabadus valida, kas siis traditsioonilised tooted, mahetooted või GMO tooted. ning see valik tõesti peab olema alati olemas ja miski ei tohi seda takistada, eh, midagi ei tohi inimestele peale suruda ja komisjon on üritanud seda eesmärki ka järgida. GMO-de direktiivis on võimalused, äh, liikmesriigid kehtestavad koosviljeluse reeglid ning äh, komisjon siis aitab liikmesriike selles äh, protsessis selles mõttes, et Äh, koos ähm, siis Euroopa kaasviljeluse bürooga äh, aitab komisjon määratleda siis parimaid toimimistavasid, ähm, mida liikmesriigid saaksid kasutada ja liikmesriigid on selle koosviljelemise büroo liikmed ja me teeme väga head koostööd selle büroo raames. Äh, siis uus direktiiv Äh, mis kahe seadusandliku organi poolt vastu võeti, näeb ette ka täiendavaid meetmeid äh, koosviljeluse osas. Äh, nimelt kui näiteks ühes liikmesriigis GMO-sid lubatakse ja teises mitte, siis see liikmesriik, kes GMO-sid kasvatab, peab ette nägema siis meetmed piiri, et vältida siis nende kultuuride piiriülest kandu, ülekandumist, niisiis ja ka see direktiiv jõustus siis kahe tuhande seitsmendal aastal, nii et, et see on jällegi üks element, mis siis toetab äh, seda kaasviljelust Ehm, ja valiku tagab siis ka sildistamine, see seadused näevad ette GMO-kultuuride kohustuslik ja GMO-sid sisaldavate toodete kohustuslikku sildistamist on kehtestatud küll ka selline piir, kus siis GMO esinemine on nii-öelda juhuslik ja väga väike ja siis ei ole sildistamine kohustuslik. ning lõpetuseks on oluline teada ka seda, et liikmesriikidel eh, ja ettevõtetel pole keelatud eh, luua eh, siis ka sellist sildistamissüsteemi, kus viidatakse, et tegu on GMO-sid mitte sisaldava tootega ja selliseid süsteeme juba ka on olemas. mis puudutab nüüd petitsiooni esitaja kartust seoses Äh, patentide ja äh, biotehnoloogiliste leiutiste äh, patenteerimisega, kõneleja ütleb, et sõna on prantsuse keeles raske välja hääldada, siis selles osas on meil olemas samuti direktiivid, mis ühtlustavad siis liikmesriikide patentide alased seadused ning taimesordid, mis, mida siis teistmoodi juriidiliselt kaitstakse on äh, siis äh, välistatud patenteeritavuse võimalusest. Äh, ja mis puudutab patendi esitaja muret, sellepärast et GMO seemned võidakse mõnede suurte ettevõtete poolt monopoliseerida, siis ma tahaksin öelda, et seemnete istutusmaterjali alased seadused on loonud süsteemi, mille eesmärgiks on säilitada mitmekesisus Äh, sortide mitmekesisus ja samuti ka äh, siis ettevõtete võimalus äh, oma tooteid turule tuua, nii et, et meil on selles sektoris erineva suurusega ettevõtted ning parlament on kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal läbi viinud ka uuringu, mis kinnitab, et tegelikult seemnete vallas Eh, on väga palju ka VKE-sid ja mikroettevõtteid ja eh, need moodustavad üsna suure osa Euroopa seemnematerjali turust, niisiis eh, jah, mõningates riikides tõesti sellist kontsentratsiooni on, aga aga Euroopas mitte, sest siin on väga palju siis VKE-sid ja ja väikeseid ettevõtteid, nii et, et see, sellega ma lõpetaksin ja komisjon loodab, et äh, petitsiooni esindaja võib olla kindel, et äh, komisjon tõesti suhtub tõsiselt oma ülesandesse ja teeb kõik äh, tagamaks, et loa saanud GMO-d ei kujuta ohtu tervisele, keskkonnale ja liigilisele mitmekesisusele ning samuti tahame tagada, et Euroopa tarbijate valik säilib läbi toodete sildistamise niisiis, eh, nii palju minu poolt. aitäh, aitäh. ja nüüd on võimalus kolleegidel sõna võtta. proua Sakuratsa kõigepealt ja siis proua Eevi. jah, eh, ma tahaksin eh, kõigepealt täpsustada ühte üldist asja kui meie komisjon äh, seda tööd alustas, äh, siis ma ütlesin, et äh, see komisjon on tõesti nii-öelda viimaseks instantsiks probleemide puhul, mida kolleegi, mida kodanikud oma igapäev, millega kodanikud igapäevaelus kokku puuluvad. ja kui meie leiame, et petitsioon on vastuvõetav, siis me Eh, eh, sellega tunnistame, et on olemas tõesti probleeme, eh, millega kodanikud kokku puutuvad ning me üritame parandada siis neid kõrvalekaldeid ja väikeseid probleeme, mis Euroopa seadustes on ja isegi kui need eh, petitsioonid, eh, millega me tegeleme ja mis on seotud eh, direktiividega ja direktiivides on lahendatud kõik petitsioonide esindajate probleemid, siis kui me jätame liikmesriikidele ülesannele GMO-de reguleerimise, siis eh, niimoodi me tegelikult üritame siin Euroopa tasandil sellest küsimusest mööda hiilida. Eh, me oleme tunnistanud, et eh, petitsioon on põhjendatud, sest me oleme teadlikud ja me leiame need mured õhukvaliteedi, vee kvaliteedi ja kõige muu pärast on põhjendatud. kodanike mure GMO-de osas on säilinud, vaatamata sellele, et direktiiv on vastu võetud ning komisjon jah, Äh, tihtipeale parandab õigusakte, aga selliste tõsiste küsimuste puhul näiteks, kus äh, petitsioonil ei ole äh, tegelikult mingit alust, ma teeksin siiski ettepaneku seda, selle petitsiooni arutamist veel mitte lõpetada, just nimelt selleks, et pöörata tähelepanu kõigile nendele asjadele, millele ma, mida ma mainisin komisjon on valmis selle teemaga tõesti süviti tegelema ja ma arvan, et kui, kui me seda äh, teemat tõesti äh, põhjalikult uurime, siis võiksime võib-olla hajutada äh, liikmesriikide mured ja nüüd proua Eevi, palun, aitäh. vaatamata nendele kinnitustele, mida me komisjoni poole pealt oleme saanud, Äh, tahaksin äh, ma siiski toetada neid äh, kahtlusi, mida siin petitsioonis esitatakse. vaatamata direktiivi uuele läbivaatamisele ja sellele, et liikmesriikidel on nüüd võimalus GMO kultuure oma territooriumil paremini kontrollida, on siiski äh, peaks siiski olema võimalus ka mm, äh, mitte lubada selliste kultuuride kasvatamist oma territooriumil. selline äh, vähemalt selline on lähenemine, mille me GMO-de vallas oleme paika pannud ning me mis puudutab äh, GMO ja seda ka GMO-sid sisaldava toidu osas, mitte ainult GMO-sid sisaldava sööda osas. Äh, ma arvan, et me oleme loonud pretsedendi, millega me nõrgendame liikmesriikide äh, võimalusi teatud seisukohale asuda, sellepärast et kui mõned liikmesriigid lubavad teatud GMO kultuuride kasvatamist või nende tarbimist, nendega kauplemist oma piirides, Eh, siis eh, nad eh, sisuliselt nõrgestavad oma juriidilist positsiooni, kui nii võib öelda. sest et äh, äh, well, äh, näiteks kas või oma positsiooni Maailma Kaubandusorganisatsioonis äh,. tegemist on äh, üsna spetsiifilise olukorraga, nii et, et äh, kui liikmesriigid keelavad ära äh, GMO kultuuride kasvatamise ja GMO-d siis sisaldavad toim, toidu, siis äh, võib-olla komisjon äh, peaks kuidagi reageerima, kui vastavasisuline asi tuuakse Maailma Kaubandusorganisatsiooni tribunali ette. ja ärgem unustagem ka toiduohutuse teemat GMO-de vallas ei maksa unustada seda, et äh, ikka äh, siin me peame arvestama igasuguste teaduslike arvetega, me peame arvestama seda, mida arvavad äh, GMO-sid tootvad ettevõtted, biotehnoloogia ettevõtted niisiis, tegemist on äärmiselt delikaatse teemaga, mida ei saa lihtsalt niisama lahendada. väga oluline on seda teemat tõesti ühiselt ära arutada ja kõigile selle teema tahkudele tähelepanu pöörata, aitäh! härra Wojtšešovski järgmisena. aitäh! see on minu kolmas ametiaeg Euroopa Parlamendis ning mm, mina olen põllumajanduskomisjoni liige, nii et, et ma olen üsna kursis GMO-de alaste aruteludega. kümme aastat tagasi, kui inimesed kõnelesid sellest, et GMO-d kujutavad endast ohtu, siis peeti neid inimesi hullumeelseteks, kes Äh, teadusega vastuollu lähevad, aga äh, vahepeal oleme me üsna palju õppinud sellest ohust, mida äh, GMO-d kujutavad nii toidule, keskkonnale kui ka loomadele ja ka Euroopa ettevõtetele. jah, loomulikult mõningaid edusamme selles valdkonnas on toimunud ja neid on mainitud ning meil on ka kompromiss Eh, liikmesriikide tasandil eh, võib eh, riik langetada otsuse, kas lubab GMO-kultuure oma territooriumile või ei. aga see ei lahenda mitte kõiki probleeme, sest et mõnikord on GMO-kultuure raske kontrollida, mõnikord leiab aset GMO-kultuuride ebaseaduslik kasvatamine, mina isiklikult olen väga õnnelik selle üle, et selline petitsioon on esitatud ja et on inimesi, kes tunnevad selle teema vastu endiselt huvi, me peame sellest asjast Euroopas kõnelema. tegemist on ka teatud liiki põllumajanduse valikuga. kui me lubame Euroopas kasutada GMO-sid, siis tekib meil Ameerika tüüpi põllumajandus. GMO-sid tuleb kasvatada tohutu suurtel äh, aladel ja sisuliselt tähendaks see siis selliste perefarmide lõpet, äh, mida Euroopas äh, sajandeid on peetud. mina isiklikult olen GMO-de vastu, ma leian, et GMO-d peaksid olema Euroopas täielikult keelatud. meil on väga kindlaid teaduslikke tõendeid selle kohta, et GMO-d kujutavad ohtu traditsioonilisele põllumajandusele, mahepõllumajandusele ning inimeste kui loomade tervisele. Peeter Jaar järgmisena, palun. mina äh, leian, et tegemist on tõesti väga hea petitsiooniga, see on aastast äh, kaks tuhat äh, kaksteist Äh, ja see ei ole siin äh, mitte ainult puhas rahvajutt, siin on äh, tegu ka väga paljude poliitiliste asjadega. kaks tuhat kahe, kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast on tehtud üsna mitmeid seadusemuudatusi, komisjoni kolleeg juba viitas sellele. Need probleemid, mis selle teemaga seostuvad, näiteks riis, riski hindamine, jah Äh, äh, jah, äh, see on, me oleme selles vallas pidanud tegema üsna suuri kompromisse erinevatel ja ma ei tea, kui, kuivõrd kõik need asjad tegelikkust peegeldavad, jah, me oleme kompromissi siiski saavutanud, siis nüüd patendid, elusolendite patenteerimine, siin oleme me ka leidnud väga selge sõnastuse ning mul on väga hea meel selle üle, et peaaegu kõik liikmesriigid ei luba elusolendeid patente-, patenteerida ja ka komisjon seda ei soovi ja me oleme siis otsustanud, et taimi ja elusolendeid ei saa patenteerida. jah, juristid on äh, Äh, üritanud äh, siin äh, leida sellest möödahiilimise võimalusi, näiteks on väidetud, et tegemist on intellektuaalse omandiga. jah, ja selliseid, sellistele katsetele võib loomulikult vastu astuda ja, ja siin on oma majanduslikud argumendid, see on seotud konkurentsiga aga meie leiame, et loomi, taimi, elusolendeid ei tohe ei patenteerida, minu jaoks on see äärmiselt oluline. ja nüüd valikuvabadus põllumajandustootjatele, see on ka selle petitsiooni äh, puhul oluline me ei saa lubada seda, et need geneetiliselt muundatud seemned traditsiooniliste seemnega äh, segunevad ja äärmiselt äh, oluline Äh, väga oluline on see, et need taimed, mida kasvatatakse, et need saaksid ka ise palju, paljuneda. ja mis puudutab Euroopas kehtivaid äh, seemnete ja istutusmaterjali alus, äh, alaseid seadusi, siis need on praegu väga head. meil on rahu, kogu maailmas tegelikult tuua ka halbu näiteid Äh, sellepärast et äh, gene-, äh, geneetiliselt muundatud seemned ei ole suutelised iseseisvalt paljundama, paljunema, see tähendab, et neid seemneid peab kogu aeg ostma ja igatahes on äärmiselt oluline, et põllumajandustootjatele jääks siis siiski selline valikuvabadus ja siin ei saa lubada mingite monopolide tekkimist. ja me peame tõesti Äh, äh, vastavates komisjonides tege, tegelema sellega, et see seemnete ja istutusmaterjali alased äh, seadused nii jääksid ja et siin ka siis oleks keskmise suurusega ettevõtetel oma sõna öelda, et ainult suured ettevõtted ei hakkaks seda sektorit kontrollima ja minu arvates me võiksime selle petitsiooniga lõpetada, meil on, me oleme seda asja äh, üsna põhjalikult alustanud, asjad on selged, elu, elu läheb edasi, me peame vaatama, mis edasi juhtub, aga äh, meil on siin see komisjoni suhas märksõna Eh, elusolendite eh, patenteerimine, valikuvõimalus eh, põllumajandustootjatele, nii et ma arvan, et kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal me oleme juba hea lahenduse leidnud. mina leiaksin, et me peaksime selle petentsiooni lõpetama, aga võib-olla teistel kolleegidel on mõni muu arvamus. kas on veel keegi, kes soovib sõna sel teemal? okei okay,, then it, then it's up to me to sellisel juhul mina teen kokkuvõtte. see on alati väga raske ja kõige hullem. ma arvan, et meil oli väga ulatuslik aruanne komisjonilt selle kohta ja komisjon väga üksikasjalikult rääkis ka, mis on ära tehtud pärast seda, kui aastal kaks tuhat kaksteist see petitsioon saabus ja Peeter juhtis tähelepanu paarile elemendile, milles on suur areng edasi toimunud vahepeal. nii et teema ei puuduta ainult muundorganisme, vaid on tunduvalt laiem, nii et tähtis on, et saadikud hoiaksid silma peal kõigel, mis selles valdkonnas toimub. aga ma arvan, et selle härrasmehe poolt tõstatatud probleemid on käsitlemist leidnud ja õige vastuse saanud ma jagan seda arvamust, mida me äsja kuulsime, et selle petitsiooni puhul me võime selle menetluse ise lõpetada ja hoida sellel teemal edaspidi silma peal. aga eh, selle eh, arvamuse, mis komisjon praegu esitas, me saadaksime kirjalikult edasi ka petitsiooni esitajale, kas teete seda ise või meie kaudu. Eh, ma arvan, et see oleks hea kompromiss kõik üksikasjalik informatsioon petitsiooni esitajale edasi saata ja hoida ta kursis sellega, et see arutelu on lõputu. selline oleks minu ettepanek. aga võib-olla on teisigi kolleege, kes tahavad selle kohta arvamust avaldada. kas me saame nii talitada või on keegi vastu minu ettepanekule? okei okay,, that's good. väga hea. väga hea, suur tänu teile. nii et meil on laiapõhjaline konsensus ja nüüd on mul jälle hea meel pöörduda Bundestagi kolleegide poole ja öelda, et see äh, asi on lõpule viidud ja teile suur tänu tulemast ja koordinaatoritega kohtume täpselt kell kuusteist nelikümmend viis.